me usaldame Euroopa Keskpanka rohkem kui kunagi varem. Uh, that... suur tänu ja sellega on see arutelu lõppenud, me rääkisime siin Euroopa Keskpanga kahe tuhande kümnenda aasta aruandest ning hääletus toimub kell kaksteist täna keskpäeval Our... ja meie järgmine päevakorrapunkt, milleks on äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve menetlus, ühine tekst, mis kiideti heaks lepituskomitees. ning meie esimeseks kõnelejaks on härra, härra Lamassuur, kes esindab äh, eelarvekomisjoni, on selle juht üks hetk, ütleb härra president. kas ma võiksin julgustada härra Draagit ja tema saatjaskonda, kas ma võiksin teid julgustada oma arutelusid pidama väljaspool seda koda? on väga tore, et teid siin nii soojalt vastu võetakse, kuid meil tuleb minna järgmise arutelu juurde, nii et palun. härra Lamassuur, palun, teil on sõna neli minutit. Merci, monsieur le president. Comme nous le constatons aitäh, härra president, nagu me eelmise arutelu käigus nägime, siis see arutelu äh, kindlasti omab sidet ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve kokkuleppega tahaksin äh, siin tervitada Levanovskit, härra volinikku ja tunnen head meelt äh, lepituse raames saavutatud kokkuleppe üle aast-, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve eelnõu osas sellega oli meil võimalik jõuda kokkuleppele vastavalt lepingus ette nähtud äh, tähtajale. tahaksin äh, avaldada tunnustust komisjonile ning äh, noorele Poola eesistujariigile, kes suutis saavutada ükshäälsuse. kokkulepe puudutab kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat ning kahe tuhande üheteistkümnenda aasta paranduseelarvet number kuus siin variraportöörid räägivad äh, olulistest punktidest Euroopa Parlamendi jaoks. kriisi ajal oleme me jõudnud äh, selleni, et kokku on viidud kaks vastuolulist eesmärki, aga mis mõlemad on vaja saavutada. ühest küljest vähendada äh, toimimisega seotud kulusid ja teiseks aga säilitada need kulud, mis tuleviku äh, seisukohalt on vajalikud selleks, et tagada majandustegevuse ning äh, tulevane konkurentsivõime. samal ajal äh, on, oleme me saanud ka, ka kaks õppetükki, esmalt me ei saa jätkata läbirääkimisi äh, tagurpidi ning alustada maksete assigneeringutest äh, kui äh, kulu assigneeringutest tuleb enne kokku leppida. kolm institutsiooni peavad järgnevatel kuudel kolmekesi koostööd tegema ning äh, läbi vaatama, kuidas on assigneeringuid kasutatud, kuidas rida-realt kõik on läinud, nii et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet läbi vaadates oleks meil täielik informatsioon olemas ning et me ei jõuaks uute külmutamisteni kolmandat aastat järjest teine õppetükk, meil on tõend selle kohta, et me ei saa eelarvet Euroopa Liidus rahastada ainult liikmesriikide panustest. alates järgmisest äh, nädalast alustame läbirääkimisi komisjoni, parlamendi ja nõukoguga uute omavahendite üle, mida on vaja Euroopa Liidu eelarve äh, rahastamiseks vä-, vähendades riikide panust ma tahaksin siin ütelda, et parlamendi jaoks ei ole võimalik järgmise finantsraamistiku osas kokkulepet saavutada, kui ei ole poliitilist kokkulepet oma vahendite rahastamise küsimuses. see tähendab seda, et ma soovin eelarvelist föderalismi ning loodetavasti õnnestub see ka reaalsuseks muuta Euroopas, aitäh! suur aitäh, härra Lamassuur. ja nüüd saab sõna proua Baltsani. Grazie presidente. Lo scorso diciotto novembre il parla-. aitäh kaheksateistkümnendal novembril võtsid parlament ja nõukogu vastu ühise seisukoha äh, kolm päeva varem, kui äh, algselt oli ette nähtud ning see on hea märk, äh, arvestades äh, seda suurt ebakindlust, mis üldiselt valitseb. see on väga kena, et jõuti kokkuleppele tuleviku küsimustes ning kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, leidis piisavalt tähelepanu eelarve koostamisel. väga oluline on see, millisele, millistele seisukohtadele jõudis parlament. me tõepoolest eh, saime vahendeid majanduskasvu tagamiseks, tööhõive suurendamiseks, rändepoliitikaga seotud probleemide lahendamiseks, rahvusvahelise poliitika eh, valdkonnas Euroopa rolli tugevdamiseks. meil on eh, samas aga ka kärpeid, see ei ole mingi uudis meil, mis puudutab makseid, siis oli parlamendile seisukohtadele tihti tugevat vastuseisu, kuid niisugusest vastuseisust on vaja jagu saada. praegusel hetkel me näeme, et lepituskomitee ei ole võib-olla kõige parem paik, kus leida kompromisse äh, see, seda me nägime ka viimas, ka möödunud aastal väga põhjalikud arutelud lepingtuskomitees seavad järgmise aasta eelarve kinnitamise ohtu. komisjoni poolne kulude prognoos on see, millele ka parlament toetus oma töös Eh, ning ähm, ma loodan, et äh, edaspidi on meil võimalik leida paremad lahendused, mida me äh, saame teha parlamendina, oleks äh, see, et me sekkume siis, kui on vaja vahendeid suurendada ning me täidame oma kohustused, kui me oma kohustusi täidame, kui me ei too neid ohvriks järgmistes lepituskomitees, siis leiab see ka tunnustust. meil on vaja äh, saavutada see, et lepituskomitees jõutaks selgete lahendustele. ma sooviksin tunnustada Poola kui eesistuja väga olulist rolli läbirääkimistel volinik Levandovski eh, tegevus aitas leida tasakaalu väga keerulistes küsimustes eh, ning ma sooviksin tänada ka fraktsioonide esindajaid, assistente, kes tõepoolest eh, tegid väga tugevat tööd, töötades tihti keskööni, aitäh! Tiene la palabra por tres minutos el señor Fernández. Suur vabandust. täna ma tahaksin tänada nõukogu komisjoni kolleege ja ma tahaksin tahaksin tänada kõiki, kes aitasid parlamenti ja ka teisi sellest eelarvemenetlusest äh, läbi tulla tahan tänada selle suurepärase koostöö eest, mis meil üldiselt oli ja selle töö eest, mis me tegime koos komisjoni ja nõukoguga. koostöö oli tõesti suurepärane ka parlamendi juhatusega, sekretäriaat eelarvekomisjonis toetas meid ka väga. rahvapartei öö, toetavaid töötajaid ja ka tehnilisi töötajaid tahaksin tänada. tahaksin tänada kõiki institutsioone, kes äh, tegid äh, ettepanekuid ja aitasid meil vaadata kulutusi äh, üle meil tuleb konsolideerida eelarvet, seda ka välisteenistuse puhul, millel on väga palju ülesandeid, kuid seda tuleb teha kõik varasema eelarve raames. Euroopa välisteenistus sai kõigest üks koma kolm protsenti vahendeid juurde, arvestades e-, inflatsiooni ei ole see väga äh, suur number, meil tuleb väga täpselt vaadata ka, milliseid strukturaalseid muudatusi tuleb teha. Äh, suure tõenäosusega majanduskasv on negatiivne see puudutab nii Euroopa Parlamenti kui teisi institutsioone. nõukogu äh, nõustus kõikide muudatusettepanekutega, mis puudutas äh, fondide toimimist me oma muudatusettepanekutes tõime välja selle, kui rasked on olud ja seepärast tuleb meil leida tasakaal erinevate eelarve eelnõude vahel ning meil tuleb mõelda ka selle peale, et meie institutsioonid peavad sellegipoolest äh, ka jätkuvalt äh, toimima tõhusalt Äh, institutsioonidele on määratud vähem kui kuus protsenti eelarvest, nii et üheksakümmend neli protsenti läheb investeeringuteks ja Euroopa Liidu eelarve moodustab kõigest ühe protsendi äh, Euroopa Liidu SKT-st, aga samal ajal toodab ta väga palju lisandväärtust ja toetab solidaarsust ning seepärast tuleb, meil tuleb sellist lähenemist toetada. me peame toetama Euroopa Liidu tasandil eelarvet, eriti just sellises kriisi ajal, kust me praegu oleme. raha on vaja majanduskasvu tagamiseks, informatsiooni andmiseks, koolitustegevuseks, noorte toetamiseks, see kõik on väga tähtis meil on siin kõigil suuri muresid ja me teame, et nõukogus on tegelikult juba hädatuli põlema läinud. meil on küll äh, kohustused, kui tuleb hakata maksma, siis tuleb hoolitseda selle eest, et need maksed ka tõesti teostatakse. suur tänu ja nüüd nõukogu nimel härra Dominik, palun. Panie przewodniczący, <clears throat> panie i panowie posłowie. E, lugupeetud president, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud tegemist on esimese korraga, kus me pidime eh, kriisi, finantskriisi ajal eh, lepituse eh, läbirääkimisi pidama Euroopa Liidu eelarve üle ning esimest korda õnnestus meil ka palju lühema aja jooksul, kui Lissaboni lepingus ära toodud, jõuda kokkuleppeni. tegemist on Euroopa Liidu ja, ja kõikide institutsioonide jaoks suure eduga tahaksin äh, soojalt äh, tänu avaldada äh, kõikidele Euroopa Parlamendi saadikutele ning härra esimees Lamassuurile, proua Baltsaanile, härra Fernandesele ning volinik Levandovskile ning kõikidele teie kaastöötajatele. tahaksin teid tänada selle eest, et te niivõrd konstruktiivselt suhtusite aruteludesse ja pean tunnistama, et läbirääkimiste käigus äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve üle ei olnud äh, tegelikult ühtegi tõsisemat vastuolu neis küsimustes, mis eelarve tulekut puudutas puudutasid, küll aga leidis aset vägagi professionaalne äh, arutelu ja vaadati, millised vahendid on vajalikud eelarve täitmiseks, kuidas prioriteedid paika panna, nii et Euroopa ühiskond äh, kõige suuremat kasu saaks Euroopa Liidu poliitikast ja kuidas äh, suunata poliitika just neisse valdkondadesse, kus ootused on kõige suuremad. tahaksin samuti juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, vastuseks lepitusvaimule nõukogu äh, tegelikult äh, nõustus kõikide parlamendi ettepanekutega, eriti selles osas, mis puudutab kulukohustusi, kulu, kulukohustuste assigneeringuid. ma tahaksin teid tänada mõistmise eest nõukogu e-, e-, prioriteetide puhul mis puudutab maksekohustusi, siis parlament on vägagi avatult äh, suhtus sellesse küsimusse, vaatas üle vajadused ning analüüsis mõistvalt äh, nõukogu ettepanekuid. tahaksin teid ta samuti informeerida sellest, et eile ECOFIN-i nõukogus äh, kiitis ka eh, nõukogu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve ühehäälselt heaks ning enamusega kiideti heaks ka paranduseelarve number kuus aast-. nii et eh, kogu eh, eelarvete vastuvõtmise menetlus lõppes positiivselt aastaks kaks tuhat kaksteist. suur aitäh, härra minister ning ma annan sõna nüüd volinik Levandovskile. suur aitäh komisjoni nimel tahaksin ütelda, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas saavutatud õigeaegne kokkulepe on väga vajalik ja rahustav märk, sellepärast et äh, see on näiteks sellest, et äh, väga ebastabiilsetel aegadel me siiski suudame edasi liikuda. küsimärke on väga palju ja ma tahaksin samuti avalikult välja ütelda, et me pöörasime, et parlamendi prioriteedid tegelikult vastavad vägagi palju sellele, mida Euroopa vajab. see tähendab konkurentsivõimet, rännet, naabruspoliitikat ning see kätkeb endas ka Palestiina toetamist õigeaegne kokkulepe, mis saavutati kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, tähendab seda, et meil on võimalik eelarvet ka õigeaegselt hakata ellu rakendama ning see on väga tähtis. samuti on väga tähtis see, et eh, tegevkulude eh, eh, vähenemine on väga hästi tasakaalus me räägime kuuest protsendist, aga institutsioonid teevad äh, väga palju jõupingutusi selleks, et vähendada tegevuskulusid ning äh, äh, hoolimata sellest, et Horvaatia meiega liitub, on meil õnnestunud siiski kulusid piirata. Euroopa Liidu liikmete arv kasvab kahekümne kaheksale sellega seoses. nii et ma tahaksin tõesti avaldada teile tunnustust äh, proua Balsani eraldi äh, selle puhul, et niivõrd palju pingutusi on tehtud ja samuti suur tunnustus raportöör Fernandesele. meil on vaja paindlikkusinstrumenti, äh, milles parlament ja nõukogu on kokku leppinud ning ma usun, et selline õigeaegne kokkulepe sai võimalikuks tegelikult ainult ka tänu äh, Poola eesistuja konstruktiivsele rollile ja minister Dominikile, nii et suur tänu teile, tegemist on positiivse märguandega Euroopa Liidu eelarvest kasusaajatele. juba, nagu juba korduvalt öeldud, maksete tase võib-olla ei ole piisav, see tuleb välja ütelda, ma pean selle veel kord välja ütlema ja ma pean kordama, et erinevalt äh, muudest eelarvetest, siin me räägime investeeringutest. ja ka siin on aset leidnud kärped viie protsendi võrra viiskümmend, kuuskümmend protsenti tegelikult äh, Euroopa Liidu eelarvest tähendab lihtsalt investeerimismakseid, äh, äh, sellepärast et investeeringud on vähenenud Euroopa Liidu liikmesriikides. kui kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves on ette nähtud vähem vahendeid eh, reaalterminites kui kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks, siis võime me silmitsi seista tõsiste probleemidega. me peame eh, vaatama, kuidas iga-aastaseid eelarveid koostada ning kuidas koostada finantsperspektiive, kui räägid, kui me peame silmas maksete suurendamist. see ei ole üldse üllatus eelnevatel aruteludel ütles üks raportöörides äh, Euroopa, et me usaldame Euroopa Keskpanka. ja tõesti, ma usun, et kui on vaja, kui öeldakse, et on vaja lisamakse kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, siis seda on vaja veel kord äh, õnnitlused ja suured tänud äh, kõikidele, kes olid seotud sellega, ka Alan Lamassuurile äh, selle eest, et jõuti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas kokkuleppele. suur tänu, härra volinik. ja nüüd järgmisena saavad sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja kõigepealt Rahvapartei nimel kaks minutit, härra Lavia, palun. Grazie, presidente. Mi cons- suur tänu, härra president. rahvapartei nimel tahaksin tänada raportööre Baltsaanit ja Fernandest nagu ka volinik Levandovskit ning äh, ka nõukogu eesistujat härra Dominiki selle töö eest, mida nad koostöö valmis, koostöövaimus tegid. ma arvan, et see kokkulepe, millele me jõudsime ja mille üle me läbi rääkisime, on väga hea tulemus on hea, eriti kui me mõtleme, kui raske on praegu majanduskriis ja kui suuri probleeme on meil liikmesriikide eelarvetega. kohustustega me oleme äh, rahul, meil on ette nähtud paindlikkus kakssada miljonit rubriikide kohta üks kuni neli, nii nagu parlament oli seda nõudnud selleks, et tagada süsteemi konkurentsivõime ja et et äh, meil oleks süsteem, millega prioriteetseid poliitikaid äh, finantseeritakse ja millega arvestatakse kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kõige tähtsamaid küsimusi ja Euroopa naabruspoliitikat. on täiesti selge, et ülejäänud poliitikat äh, on ka rahulolevalt siin leidnud kinnitust, seda vastavalt parlamendi soovitustele. mis puudutab makseassigneeringuid, siis äh, raporteeri sõnavõtust tuli juba välja, et me ei ole kõigega rahul, eriti selles osas, mis puudutab äh, lõhet äh, kulude äh, ja makseassigneeringute puhul. on, see näitab ka väga selgelt, kui raske on teatud programmide finantseerimist tagada, eriti nende puhul, mis on lõppjärgus. tänane hääletus parlamendis äh, nii nagu eilse hääletuse puhul nõukogus äh, toob väga selgelt välja, kui suur on meie vastutus ja näitab, kui tähtsad on investeeringud majandusse selleks, et äh, tagada äh, nutikas majanduskasv ja jätkusuutlik areng. suur tänu, härra Lavia ja järgmisena saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks härra Färm, palun aitäh, härra president. Eh, soovin tänada ka komisjoni ja Poolat eh, eesistujana, eelkõige aga raportööre meil tõepoolest õnnestus saavutada kokkulepe ning äh, seda toetab ka meie fraktsioon, sest meil on õnnestunud äh, tõepoolest suur hulk parlamendi prioriteete läbi äh, suruda. see puudutab eelkõige Palestiinat, aga ka näiteks elukestvat õpet ja paljusid muid küsimusi, kuid läbirääkimised põhjustavad siiski muret, mis puudutab äh, tulevikku, äh, nimelt paneb neid muretsema see, et suur osa läbirääkimiste ajast kulub sellele, äh, et et äh, lahendada nõukogu siseseid vastuolusid. aga äh, näiteks ka äh, minu enda koduriik Rootsi mängib siin väga negatiivset rolli ning blokeerib tihti tulevikku suunatud poliitikaid. ma arvan, et väga paljudes olulistes punktides tuleks tugevdada just Euroopa poliitikat, kui me tahame tõepoolest tagada majanduskasva, kasvu, suurendada tööhõivet kuid me peame olema valmis ka eh, selleks, et kinnitatud eelarve nüüd ka tõepoolest ellu rakendataks. Eh, et me tõepoolest, me tõepoolest suudaksime tagada eh, maksete õigeaegse laekumise väga paljudes liikmesriikides valitseb Euroopa Liidu eelarve suhtes negatiivne hoiak ning paljud liikmesriigid soovivad äh, säilitada põllumajanduspoliitikas varasemaid äh, seisukohti, siin võib tuua palju näiteid ning pikemas perspektiivis on meil äh, tõepoolest oht, et väga paljude oluliste valdkondade nagu äh, keskkonnapoliitika, äh, teadusinnovatsioon ja muud valdkonnad, nende jaoks ei jätku meil piisavalt raha. ma loodan, et Poola kui eesistuja ning ka järgmine eesistuja Taani suudab sellisest vastuseisust jagu saada, aitäh! suur tänu! ja nüüd härra Haklund äh, liberaalide nimel gratuleerida Otaka Varatu raportöörile. aitäh, ma sooviksin kõigepealt äh, samuti tänada kõigepealt raportööre äh, ning soovin tänada ka nõukogu ja komisjoni väga hea koostöö eest. ka meie loomulikult toetame vastu võetud dokumenti. me jäime küll erapooletuks läbirääkimiste mandaadi osas, kuid arvestades nüüd praegust majanduslikku olukorda, on meil vaja pöörata tähelepanu tuleviku küsimustele, eelarvet kärbiti, kuid oluline on see, et me saaksime kasutada neid vahendeid, mis meie käsutuses on olulised valdkonnad nagu elukestev õpe, investeeringud, Araabia kevad, kõik need on punktid, mis nõuavad Euroopa Liidu tähelepanu mitte ainult poliitilises mõttes, vaid nad vajavad otseselt raha. sellele pööratakse eelarves ka piisavalt tähelepanu, kuid rahutuks teeb meid tuleviku seisukohast see, et et vahetevahel me võime näha suundumust, et võetud kohustusi ei täideta. seda me ei või lubada möödunud aastal oli meil väga raske kokkulepet saavutada, sel aastal oli kokkuleppele jõudmine lihtsam. nõukogus võib küll olla veel teatud raskusi, kuid meil tuleb mõelda sellele, millised on need ülesanded, mis meie ees tulevikus seisavad. me, me peame jagu saama ka kriisiolukordadest, aitäh! aitäh, kolleeg Haaglund, konservatiivide ja reformistide nimel saab sõna kolleeg Van Orden. suur tänu ähm, president, tundub, et parlament äh, ei olnud väga vaimustunud nendest äh, kärbetest, kuid mis võimaluse kaotas ära parlament praegu vaadata, milline on tegelik reaalsus kas me tõesti arvame, et äh, vahendeid on minevikus Euroopa Liidus äh, tõhusalt kasutatud või et seda kavatsetakse teha tulevikus? kogu Euroopas äh, valitsused peavad oma eelarveid kärpima selleks, et välja tulla suurest võlakoormast, mis ning tagada majanduskasvu Euroopa Liidu isu on ainult kasvanud, nii et seda eelarvet oleks tulnud kärpida, vahendid oleks pidanud meie koduriikide riigikassadesse tagasi saatma. me peaksime keskenduma majanduskasvule äh, kom, kompetentsile ja teadustööle. selle asemel aegade ajastast aastasse on üha rohkem äh, kulutatud äh, nendele valdkondadele, millel pole mitte mingit et pistmist Euroopa Liiduga on väga palju valdkondi, kus oleks saanud kärpida Euroopa Parlament, Euroopa eela-, Liidu eelarve oleks võinud olla suureks näiteks siin on mingi üks koma kuus miljardit aastas, mida oleks võimalik kokku hoida. see ekspertide rühm, kes kokku tuli, pidi tegema ettepanekuid selle kohta, kuidas säästa. näiteks nelisada miljardit oleks võimalik sellel samal Euroopa Parlamendil säästa. parlamendi kulude puhul on väga suureks äh, probleemiks just see suur bürokraatia suurenemine Euroopa Parlamendil on umbes kuuskümmend kaks hoonet ja me ei näe mitte mingit äh, kärpet nende osas, on viimane aeg hakata see, lõpetada see raiskamine. suur tänu, härra Van Orden ja nüüd Roheliste nimel proua Trüppel, palun. lugupeetud härra president, härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad eelarve kokkulepe kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta osas tähendab kärbitud eelarvet ja kasv on allpool inflatsioonimäära ning poliitiline küsimus, mis meil tuleb esitada ja vastata, on see, kas tegemist on õige tulevikku suunav Euroopa sõbralik otsus roheliste arvates Euroopa Liidu eelarve samamoodi nagu ka riiklikud eelarved äh, peavad saama uued prioriteedid. me ei tohi mitte ainult poliitikuid, äh, poliitikaid kärpida äh, Euroopa Liidu tasandil äh, me ei peaks siin kärpima ka põllumajanduspoliitikat ja tõukefondide poliitikat. meil tuleb välja töötada jätkusuutlik konkurentsivõimet parandav poliitika. me kuulsime dramaatilise arve kahe tuhande kümnenda aasta kohta nimelt, et CO kahe heitmeid äh, määr suurenes kogu maailmas kuus protsenti, see ei ole poliitika, millega me võime jätkata, kui me tahame oma planeeti päästa ja Euroopa Liidu eelarve meie arvates ka selles küsimuses äh, ei anna mitte midagi äh, kärpeajastul ja tahan toonitada, et ise tulen Saksamaa kõige väiksemast äh, liidumaast, nimelt Bremenimaalt ja meie peame juba aastaid väga rangelt äh, vööd kokku tõmbama, nii et ma äh, ei ole mingi tulnukas Brüsselist. ma tean väga täpselt, milline ja kui raske on olukord liikmesriikides, kuid liikmesriikide eelarved viimastel aastatel on kõik tõusnud. Euroopa Liidu eelarve sellega äh, võrreldes palju vähem ja neid asju tuleks vaadata proportsioonis ja sellepärast ma usun, et on ka tõesti põhjusi öelda, et jah, on väga õige see, et äh, väike Euroopa Liidu eelarve tõesti üks protsent SKT-st on väike, kui me selle peale mõtleme, aga et sellele tuleb panna paika täiesti sihipärased poliitikavaldkonnad, kus eelarvevahendeid tuleb tõsta, sellepärast et me räägime tulevikupoliitikatest ja sellest, et meil on vaja konkurentsivõimelisi meetmeid, äh, millest on puudu liikmesriikides ja et Euroopa Liit peab siin oma eelarvega väga selged poliitikasuunised paika panema. mis on selle see eelarve siis roheliste arves, arvates valesti või õigesti. kakskümmend viis protsenti on ette nähtud agentuuridele ja see on väga tähtis selleks, et finantsturgusid paremini reguleerida. on väga head projektid, mis toetavad innovatsiooni või ka digitaalsete turgude toetamist, vaid meil on ka oma administratiivne eelarve, kus tuleb struktuurimuutuste kaudu äh, teha kärpeid kakskümmend miljonit vähem tõlkele ja reisidele näitab, et ka meie äh, saadikud oleme nõus äh, oma kärbetega head eeskuju näitama ja ma arvan, et see on tegelikult sõnum ka Euroopa Liidu avalikkusele, Euroopa Liidu kodanikele. aga küsin teilt, daamid ja härrad, eriti just nõukogu esindajatelt, kas tegemist on eelarvega, mis tõesti annab Euroopa ühiskonnale lisandväärtust ja esindab meie ühiseid huvisid ja võtab meie huvisid tõsiselt. seda ei ole näha, eriti kui mõtleme nendele suurtele väljakutsetele. praegusel hetkel toimub Tööpanis konverents, härra Levanovski ütles seda ka, et tegemist on investeeriva eelarvega, mida meil tuleb kasutada. isegi siis, kui on vaja teha kärpeid, tuleb siiski paika panna teatud eesmärgid, uued jätkusuutlikud tooted, uued jätkusuutlikud tehnoloogiad, uued keskkonnad, keskkonnasäätlikud töökohad selleks, et me oleksime nii siseturul kui ka maailmaturul konkurentsivõimelised, sest ainult siis, kui meil on Euroopas sellised äh, tooted, on meil võimalik äh, rinda pista siirderiikidega, nagu näiteks Hiina. ja just äh, sellistest eesmärkidest on puudu eelarves, kus ei jää nõukogu kin-, kindlaks oma sõnadele. nõukogu on kogu aeg öelnud, et meil tuleb säästa, säästa, säästa, aga siis, kui te hakkate rääkima äh, ITER-it, kus on, ITER-ist, kus on vaja triitsiumit ja muid aineid selleks, et see asi üldse toimiks, seal soovite te järgnevatel aastatel üks koma kolm miljardit rohkem välja anda. kas see on tõesti jätkusuutlik poliitika? kui te soovite tulevikus kokku hoida, siis me peaksime just teaduspoliitikas keskenduma ainult tulevikutehnoloogiatele. kui me tahame järgnevatel aastatel olla edukad, siis äh, ei peaks me niimoodi raha Äh, aknast välja loopima, sest ITER-i toimimine pole üldse mitte kindel. peale selle on meil probleeme ka institutsionaalse usaldusväärsusega. Te ütlesite nõukogus, et kohustustest tuleb kinni pidada ja et äh, finantskohustused tuleb täita, kuid see pole päris selge ja sellepärast minu fraktsioon ei näe, kuidas oleks võimalik selle eelarve poolt hääletada. suur tänu! suur aitäh, proua Trüppel! härra Portas kuue NGL nimel. suur aitäh. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve eelnõu ei vasta meie vajadustele. minu arvamus ei ole sarnane härra Levandovski omaga. teadustöö vallas, jätkusuutlikkuse vallas, territoriaalse ühtekuuluvuse ning sotsiaalse solidaarsuse vallas äh, tuleb ütelda, et eelarve ei suuda kompenseerida ega ka parandada liikmesriikide mm, kasinuspoliitikat. see eelarve ei arvesta ka mm, majanduslangusega, töötusega ning mm, noorte üha kehvema olukorraga tegemist on eelarvega üle ühe protsendi SKT-s, see on reaalsuses tegelikult nõrgem kui kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve ja äh, see ei ole lihtsalt realistlik. tegemist on äh, sellise tavalise eelarvega, härra president, äh, selles eelarves on ka suurendatud vastuolusid maksete ning assigneeringute äh, vahel, nii et tegemist on äh, väga halva eelarvega, me oleksime võinud teistsuguseid valikuid teha, me oleksime võinud äh, palju selgemalt välja tuua ka mm, äh, negatiivsed investeerimise prioriteedid ning me oleksime võinud uusi vahendeid eraldada, me oleksime võinud tõsta teadustööd, tõstetakse vahendeid Frontexile, mm, julgeoleku teemadele ning toetatakse eksporti, mis lihtsalt kahjustab arenguriike. lõpetuseks ütleksin, et äh, meid on tabanud täielik skisofreenia, me räägime kõik äh, ikka paremast Euroopast ja rohkemast Euroopast, aga tegelikult otsustasime me hoopis vähema Euroop-, vähema Euroopa kasuks. suur aitäh, härra Portas ning EFT nimel proua Andreasen. suur aitäh kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve puhul räägitakse viieprotsendilise tõstmisest, see oli naeruväärne, aga see, et nõukogu lõpuks nõustus kahe protsendiga, on lihtsalt äh, Euroopa maksumaksjate mõnitamine. Äh, Lissaboni agenda on läbi kukkunud ning sellega oleme me kulutanud äh, üle triljoni eurole maksumaksjate raha. üks eu-, triljon eurot komisjon ei suuda selle kasutamist ka kontrollida, aga meilt nõutakse ikka rohkem. praegune majanduslik ja finantsolukord Euroopas äh, kajastab seda, kuidas me oleme läbi kukkunud. Brüsselis endiselt jätkatakse kulutamist, härra Osborne Ühendkuningriigis on aga teada andnud, et viiakse sisse uusi eelarvekärpeid. seega äh, äh, Ühendkuningriigi valitsusele ei, härra Cameron, äh, meie eelarve ei ole äh, kontrolli all kaheprotsendiline äh, kasv ei ole külmutamine ning palun ärge enam saatke ometigi maksumaksjate raha Euroopa Liidule. suur aitäh, proua Andreasen ning äh, fraktsioonilise kuuluvused saadikud proua Ertmann, poolteist minutit. ja aitäh, kahe aasta kaks tuhat kaksteist eh, eelarve on säästueelarve, see näitab, et majanduslikult rasketel eh, aegadel eh, ka Euroopa Liit võtab oma eelarvet kokku. kõigepealt kuus protsenti rahadest on ette nähtud Euroopa Liidu institutsioonidele. Euroopa eelarve aastat kaks tuhat kaksteist on suurenenud üks koma kuuskümmend kaheksa protsenti ning me oleme vastu tulnud liikmesriikide nõudmistele rohkem, kui esialgu võis arvata. kogu selle säästmise juures ei tohi aga unustada seda, et kriisile peab järgnema ka tulevik ning kui meie noorte töötus on kasvanud kahekümne protsendini, eh, siis eh, tähendab see seda, et vaatamata kogu säästmisele on neil vaja investeerida nii hästi haridusse eh, kui ka jätkusuutlike töökohtade loomisesse me ei tohi lubada kriisil süveneda. tooksin näite. Kreekal on väga suur potentsiaal, investeerime päikeseenergia kasutusse Kreekas. see looks mitte ainult jätkusuutlikke töökohti, vaid see aitaks meil jõuda lähemale ka kliimaeesmärkide saavutamisele. see võimaldaks meil saada loodussõbralikku energiat aitäh! suur tänu, proua Wertmann ja järgmisena saab kaheks minutiks härra Carriga Polledo, palun. suur tänu, härra president, härra volinik, nõukogu eesistuja tegemist oli väga raske küsimusega, nii proua Baltsani kui ka härra Fernandes tõid selle väga hästi välja. tegemist oli väga raske ülesandega ka Euroopa Parlamendi delegatsiooni jaoks lepitusmenetluse ajal ja ka eelarvekomisjoni esimehe härra Lammassuuri jaoks. nõukogu on rahul ja selleks on ka põhjust, sellepärast et äh, neil õnnestus viimasel hetkel servile vastata ja tegemist oli äh, eelarvega, äh, mis sai kokku ja mis arvestas äh, vajadusi ning nägi ette ka rahasid sellistele projektidele nagu ITER-i projekt. ma arvan, et rahuloluks on isegi rohkem põhjuseid. juba teist korda muudeti neid kirjutamata eelarvemenetluse reegleid. enne kui Lissaboni leping jõustus eelarvemenetluses, olid ette nähtud kohustused ja pärast seda tuli lihtsalt äh, läbi rääkida numbrite osas. nüüd nõukogu aga paneb äh, ühepoolselt paika, mis tuleb rahastada ja siis minnakse lepitusmenetlusele. ja see, et seda kõike niimoodi teha öö, äh, on endaga kaasa toonud komisjoni kõhklused ja ka parlament on seekord komisjoniga nõus. seekord Euroopa Parlament nõustus sellise menetlusega, sellepärast et majanduslik olukord on väga raske. on äh, väga tähtis see, et meil on vaja jõuda kokkuleppele isegi siis, kui see pole kõige parem kokkulepe. kuid äh, ma kardan, et äh, Eh, finantsperspektiivi alased eh, läbirääkimised lähevad sellega veelgi raskemaks. suur tänu, järgmisena härra Kariga, vabandust, härra Voon, palun kaks minutit uh,. Uh... suur aitäh, härra president. nagu teised kolleegid, tahaksin ka mina tänada mõlemat raportööri, kes on ära teinud väga suure töö eelarve eh, lepituse osas. tahaksin ütelda paar sõna ka üldise eelarve kohta, enne kui tulen Euroopa Parlamendi eelarve juurde üldeelarve kohta tahaksin ütelda, et toetan saavutatud kokkulepet, kuid mul on ka teatud muresid. mulle valmistab eriti muret see, et lepituse käigus saavutati kokkulepe eelarve üle, mis tegelikult ei eralda piisavalt vahendeid struktuurifondide jaoks tulevikus ning sellel on äh, suured tagajärjed e-, erinevatele regioonidele äh, Euroopa Liidus nagu Wales. meie sõltume Walesis väga palju struktuurifondidest ning äh, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, kui piisavalt vahendeid ei eraldata, siis tuleb süüdistada selles nõukogu. nõukogu peab mõistma, et struktuurifondid on väga oluliseks osaks Euroopa Liidus majanduskasvu ning tööhõive edendamisel kui me piisavalt äh, vahendeid ei leia struktuurivahendite, äh, struktuurifondide jaoks, siis äh, tuleb nõustuda süüdistustega. ma usun, et Euroopa Parlament oma eelarve osas on aga oma osa ära teinud, Euroopa Parlament on nõustunud ligikaudu seitsmekümne viie miljoni eurose kokkuhoiuga, kokku hoitakse näiteks tõlke ja reiside pealt ma usun, et selle parlamendi liikmed ise on ka äh, säästmisega nõustunud, nad on nõustunud, et äh, külmutatakse teatud äh, maksed ning vähendatakse reisikulusid. ma arvan aga, et tulevikus on võimalik veelgi rohkem teha. minu jaoks on selle eelarve puhul oluliseks sõnumiks see, et Euroopa Parlament saab aru, millised on meie prioriteedid, et meie prioriteedid peaksid Äh, puudutama eelkõige äh, tööhõivet, majanduskasvu, see tähendab struktuurifondide toetamist, aga ka säästmist seal, kus võimalik. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Alvaro. suur tänu, härra president suur tänu, härra volinik, suur tänu nõukogu eesistuja, suur tänu mõlemale raportöörile, kes koos äh, eelarvekomisjoni esimehe härra Lamassuuriga tõesti suurepäraselt töötasid, seitseteist tundi Äh, kestsid äh, lepitusmenetluse läbirääkimised ja samal ajal Euroopa Parlament rääkis nõukoguga umbes kaks tundi. võib-olla oleks mõistlik, kui järgmisel korral nõukogu lepitusmenetluse ajal ei peaks oma läbirääkimisi, sest see teeks meie kõigi tööd palju lihtsamaks ja laupäeva hommik, äh, hommikud oleks võib-olla siis ka meie jaoks natukene pikemad. me jõudsime kokkuleppele, me tulime nõukogule vastu kulukohustuste määr on see kakskümmend üheksa miljardit. Äh, me panime äh, makseassigneeringud äh, saja kahekümne seitsmel, saja neljakümne seitsmele miljardile paika ja ma arvan, et me ei peaks nüüd siin hakkama ennast petma, sest tegemist on väga suure laviiniga, mis võib meie peale Äh, nüüd äh, paiskuda. sellepärast, et kui nõukogu nüüd tõesti ka neid kohustusi nõus täitma, siis minu jaoks oleks meeldivam see, kui kohe algusest peale öeldakse, et meil on eelarve, kus on väga selgelt äh, finantsalused paika pandud ja et seda ei hakata pidevalt eelarve muudatustega reguleerima, sellepärast et sellega lükatakse probleemi lahendamine ainult tulevikku. veel üks probleem, mis välja tuli, oli see, nimelt, et Euroopa Liidul on vaja rohkem investeeringuid teadus- ja arengutöösse ja meil kõigil on vaja seda ka liikmesriikide poolt poolt toetada. kuid see ei toimi ainult siis, kui meil on paika pandud ülempiir ja kui ei olda valmis dogmaatilistest kaitseklauslitest ja protektsionismist kaugemale minema. kui me ei tee ümbersuunamisi innovatsioonile ja teadustööle, siis meil ei ole võimalik kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke täita. samal ajal aga me näitasime ka, et sellel ajal, kui meie kodanikud peavad vööd kom-, koomale tõmbama, saab seda teha ka Euroopa Parlament, eriti tahan tänada kolleeg Fernandesit, kes sellega väga Äh, hästi välja tõi ja väga häid esialgseid ettepanekuid tegi. me oleme nüüd võimelised sellele eelarvele oma poolthääle andma, kuid ma ei tea, kas me ka pikaajaliselt võime niimoodi jätkata, selles osas ma kahtlen väga. suur aitäh! aitäh teile, härra Alvaro ja nüüd annan sõna üheks minutiks härra Vlasakile. Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové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 maksekohustuse assigneeringud on pisut üle saja kahekümne miljardi euro, see on üks koma kaheksakümne kuue protsendine tõus ja see peegeldab ka liikmesriikide poolt tehtud jõupingutusi ning praegust majandusolukorda. ma tahaksin öelda seda, et Euroopa kulutused kriisi ajal on jäänud madalale tasemele. mina isiklikult koordinaatorina regionaalkomisjonis leian, et meie peamiseks prioriteediks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve juures peab olema see, et meil oleks piisavalt raha, raha rubriigi jaoks üks B, nii et, et piisavalt raha ühtekuuluvuspoliitika jaoks, selleks, et me suudaksime pidada kõiki neid lubadusi, mida me varasematel aastatel oleme andnud. meie kõige olulisem prioriteet on Äh, see, mis puudutab äh, makseid äh, rubriigi üks lõige kolm all, see tagaks piisava rahastuse ühtekuuluvuspoliitikale. suur aitäh tähelepanu eest! aitäh, härra Vlasak ja järgmisena saab sõna härra Ferreira. aitäh, president! läbirääkimiste protsess nõukoguga Ähm, oli nagu oli ja tulemused on sellised nagu oodata. ees seisavad äh, uued kärped. Äh, tegemist on väga oluliste kärbetega, aga äh, nüüd palutakse ikkagi, et me hääletaksime selle lõppettepaneku poolt mis ei ole oluliselt suurem möödunud aasta omast. Äh, samas äh, meil on olemas stabiilsuspakt, on olemas mitmed teised meetmed, äh, mille juures on liikmesriikide eelarve ümberjagamisvõimet piiratud. et liikmesriik, mitmetesse liikme, mitmed liikmesriigid peavad kinni pidama IMF-i seatud nõuetest ning ähm, äh, ja see, seetõttu ka need protestimeeleavaldused kogu Euroopas. aitäh ja pooleteiseks minutiks härra Hartong. aitäh, president. üks Hiina investor ütles kaks nädalat tagasi, et need probleemid, mis on tekkinud Euroopa riikides, on täielikult tingitud sellest, et Euroopa ühiskond elab oma viimaseid päevi e, ja seda oma sotsialistlike harjumuste tõttu. kogu e, süsteem on rööbastelt välja sõitnud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve probleemiks on see, et parlamendi ja komisjoni sotsiaalistlikud nõudmised toovad kaasa lihtsalt selle, et kulutatakse rohkem ja rohkem raha, mida meil ei ole sotsiaaldemokraatia lihtsalt kaitseb iseenda huve ning käitub täiesti vastutustundetult. seetõttu ongi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve selline, nagu ta on. meil on vaja eelarvet, mis aitaks luua rohkem töökohti ja loomulikult kodanikud ei ole olukorraga rahul, selles eelarves ei ole mitte mingisugust lisandväärtust. see eelarve ei lahenda meie probleeme, vaid muudab nad hoopis hullemaks ning ainukene asi, mida Euroopa vajab, on äh, kokku hoida ja, ja luua töökohti, nii et, et meie kodanikud tõesti saaksid endale ausal teel palka teenida ja hoolitseda oma perede eest. see on ainukene viis, mm, äh, mida on vaja, aga seda see eelarve ei tee äh, see eelarve lihtsalt üritab Euroopa allakäiku veelgi kiirendada. Hollandi kodanikud on seetõttu selle eelarve vastu, aitäh! aitäh ja järgmisena saab kaheks minutiks sõna härja Surjan. aitäh, president! daamid ja härrad! esimene hea uudis on see, et me oleme saavutanud kokkuleppe parlamendi ja nõukogu vahel, mis võimaldab meile äh, korralikult toimida ungarlasena võiksin ma võib-olla lisada, et kõige olulisemaks eelarvereaks meie jaoks Äh, on eelarveread, mis on jäänud puutumata, äh, puutumata komisjoni ettepanekust saadik ja ma viitan siin siis äh, ühtsele põllumajanduspoliitikale, see poliitika jätkub täpselt nagu samuti. lähenemispoliitika eelarverida on suurendatud üheksa protsenti, loomulikult võib vaielda selle üle, kas seda on liiga palju või liiga vähe, aga ma arvan, et asjad on tegelikkusega kooskõlas. on mitmeid väiksemaid asju, mille üle võib rõõmu tunda, näiteks üheksa miljoni euro, täiendava euro eraldamine koolipiimaprogrammile, samuti on meil veel teisi asju, mille üle võib rõõmu tunda ja milleks ei ole läinud vaja lisaraha või täiendavat raha. näiteks me võtsime vastu programmi kultuurirubriigis, millega eraldame raha vähemuskeelte kaitsele ning nende keelte kaitsele, mis tõenäoliselt surevad muidu välja. eelarve peab olema kooskõlas nende lahendustega, mida me tahame kasutada selleks, et kriisile lõppu teha. niisiis, kui me paneme ühele kaalukausile head asjad ja teisele kaalukausile halvad asjad ning võrdleme neid kahte omavahel, siis ma ütleksin, et meie klaas on võib-olla kaheksakümne protsendi ulatuses täis ja kahekümne protsendi ulatuses tühi Äh, meil tuleb veel teha tööd selleks, et see klaas sada protsenti täis oleks, aga ma arvan, et me suudame seda teha. rahvapartei loomulikult toetab eelarvet, aitäh! ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Kardia Zabal-Rubial. aitäh! ma leian, et mõnikord kui me peame läbirääkimisi ja satume üksikasjades ohu, siis me kaotame suuremad sihid silme eest. nii et, et äh, ma peatuksin sellele, millele juba terve rida kolleege on tähelepanu juhtinud komisjoni ettepanekus ning parlamendi ettepanekutes Äh, oli lähenemine, oli seisukohtade lähenemine rohkem kui üheksakümmend viis protsenti. nii et, et kui me vaatame läbirääkimiste tulemusi, vaatame neid kompromisse, mis saavutati, siis tulemused ei ole sugugi halvad. loomulikult äh, me seisame silmitsi kriisiga, see mõjutab äh, ettevõtlust, see mõjutab innovatsiooni Äh, me peame pöörama tähelepanu sellistele programmidele nagu Erasmus Mundus, samuti peame eraldama raha oma naaberriikidele, et nad demokraatia suudaksid jalule seada. aga nõukogu näib olevat keskendunud ainult säästumeetmetele ega näe, näe kuhugi kaugemale. kui me vaatame, kuidas need säästumeetmed Euroopa majandust mõjutavad, siis äh, me peame veel ühe edasise sammu ette võtma. üheks äh, punktiks on veel see, et me võime küll äh, eraldisi äh, kohandada, aga sellegipoolest see ei ole praegu eelarvepoliitika küsimus, see ei ole ka säästupoliitika küsimus. oluline on see, et me peaksime oma kohustustest kinni, mitte et me ainult tühja sõnu teeksime. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Jensen. suur tänu, härra president. jah ka mina sooviksin öelda, et ma olen ähm, saavutatud tulemusega vägagi rahul. parlamendi poolt oleme jõudnud äh, tulemuseni, kus meil on ette nähtud vajalikud vahendid Palestiina jaoks, ka teadusuuringute jaoks on vastavad vahendid ette nähtud, ITRE finantseerimine jätkub ja kärped ei ole olnud väga suured. aga mul on äh, üks probleem saavutatud tulemusega ja nimelt, mis puudutab äh, eelarverida kuus, nimelt äh, nõukogu ja liikmesriigid lubasid, et kui lisaraha on vajalik, et siis seega muretsetakse ja tagatakse see, et kõik saavad oma arved tasutud ja siis tuleb komisjon ja ütleb, et meil on nüüd vaja rohkem vahendeid selleks, et me saaksime arveid maksta, ja siis tulevad erinevad liikmesriigid, et äh, meie ei usu enam komisjoni, meie ei usu, et komisjoni toodud arvud on õiged. aga samas nad ei ütle, et millised arvud, millised numbrid oleksid õigud, õiged ja see on täiesti talumatu olukord. loomulikult tuleb oma arved maksta, härra Levanovski ütles, et Euroopa Liidu eelarve viiekümne kuni kuuekümne protsendi ulatuses on investeeringute eelarve see tähendab, et perioodi alguses väga palju äh, arveid maksta ei ole ja siis seitsmeaastase makseperioodi jooksul äh, tulevad lõppude lõpuks need kõige suuremad arved kui ma äh, peale eelarve läbirääkimise koju jõudsin, siis ma sain ka meili ühelt Taani teadlaselt, kes küsis mu käest, et mis nüüd äh, toimub, et niikirju on keeruline raha saada Euroopa Liidult, aga nüüd on ka äh, sissetulevate vahendite laekumine aina aeglasemaks muutunud, nii et me peame tõesti äh, tagama selle, et Euroopa Liit ka oma arved maksab, muu meile ei sobi. suur tänu ja nüüd kaheks minutiks proua Jerževska. härra president Euroopa Liit vajab hetkel tõesti häid uudiseid ja tõsiasi, et Euroopa Liidu institutsioonid, ma räägin siin parlamendist, komisjonist ja nõukogust, on jõudnud äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas kokkuleppele, on hea uudis. ja seetõttu ma kasutaksin seda võimalust ja ka tänuks, tänaksin kõiki hea koostöö eest. eriti sooviksin ma tänada äh, meie assistente, sekretariaadi personali, kes tihtipeale pidid äh, varahommikuni tööd tegema aga me ei tohi unustada, et kõige olulisemad probleemid, mis on seotud eelarvega, lahendust ei leidnud. isegi enam, selged probleemid on veelgi ehm, olulisemalt äh, välja tulnud ja ma loodan, et need äh, probleemid õnnestub lahendada nii kiiresti kui võimalik. näiteks ehm, ehm, eelarve parandus kuus kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. mul on hea meel, et me jõudsime selle lahenduseni, kuid samas selle eelarve äh, muudatuse kuus osas äh, tulid välja väga selged probleemid ja see näitab, et me peame äh, nende vahendite küsimusega tegeleme ka tulevastel kuudel. eriti, mis puudutab Euroopa Liidu projekte ähm, näiteks diplomaatia alal ja inimõiguste alal, humanitaarabi alal, teadusuuringud, keskkonnaküsimused, ma võin jäädagi loetlema neid erinevaid valdkonda, sest paraku kõik need pingutused paraku ei ole saanud vastavaid eraldisi. ja ma kardan, et sellest tekib väga suur probleem. sellepärast, et me küll võtame endale uusi kohustusi, kuid maksed hilinevad. ja ma loodan, et see avatus ja ähm, dialoog äh, mida me nägime läbirääkimiste ajal, jätkub, et me jõuaksime ka nende maksetele lahendamiseni, mida ma just äh, mainisin. niisiis, veel kord suur tänu kõigile ja ma loodan, et äh, me jõuame selles osas veel edasi. suur tänu, proua Jetširjevska. ja nüüd äh, kolleeg Reljev. härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. eelarve aastaks kaks tuhat kaksteist on tegelikult äh, nõukogu eelarve, äh, mille parlament lihtsalt peanoogutusega läbi laseb. me teame, et mõningate maksete osas on küsimused endiselt veel lahtised. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on näha konkurentsi erinevate programmide vahel tekkimas ja samas me üritame äh, säästa ja peame üle vaatama oma eesmärgid selleks, et kriisist välja tulla ja sama, siis äh, me peame arvestama ka sellega, et maksete hilisem laekumine avaldab negatiivset mõju ka liikmesriikidele, kes peavad lubatud äh, makseid nüüd kauem ootama. samuti me peame oma finantskontrolli asutusi parendama ja nende tööd parendama. me peame ka vaatama, kuidas me saame sellele kriisile leida õige vastuse. liikmesriigid äh, suruvad äh, Euroopa Liidule peale samasugust säästupoliitikat, mida nad on peale surunud praegu oma kodanikele ning see kindlasti mõjutab ka järgnevat finantsraamistikku. finantskriis institutsioonide vahel viib ka mm, selleni, et nõukogu on komisjoni ähm, esitatud äh, numbrid kahtluse alla äh, seadnud ja see ainult teravdab niigi pingelist olukorda me peame vaatama, kuidas jõuda paremate omavahenditeni, et äh, jõuda sellest probleemist välja ja et äh, jõuda ka paremate tulemusteni praeguses kriisiolukorras. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Marinescu. suur tänu, president, volinik. me peame kõigepealt tänama raportööri sellepärast, et väljavaated väga head ei olnud, manööverdusrühmi oli vähe, aga siiski eh, saavutasid nad eh, suhteliselt hea tulemuse. me peame olema eh, rahul ka sellega, et meil tegelikult on olemas eelarve, praegu on kriisiaeg ja oleks olnud väga jube, kui oleks olnud ka veel eelarvekriis. ja asjad läksid paremaks tänu parlamendi targale tegutsemisele. kahjuks ei ole näidanud äh, nõukogu üles samasugust tarkuse astet, nagu seda tegi parlament. iga kord, kui läbirääkimised toimusid, äh, sundis äh, nõukogu peale oma arve, oma numbrilisi näitajaid ja nad dikteerisid meile ette need numbrid ja tegelikult niisugune tegevus, tegevusviis ei ole õige. E, meil peavad olema omavahendid, et niisugust asja vältida. nõukogu võib ju vastu võtta igasuguseid e, parandusettepanekuid, aga nõukogu tegelikult murrab pidevalt oma sõna, vaadake ainult, mida nad teevad, kui nad näiteks ähm, muutsid äh, lisaeelarvet kuus. aga me ei saa niimoodi jätkata ja kuidas siis on niimoodi, et me ei usalda komisjoni eh, esitatud arvnäitajaid, meil on ju väga olulised eh, eh, otsused vaja vastu võtta. suur tänu, härra Marinescu ja nüüd härra Pööge. vabandust, härra Paad. suur tänu tõepoolest tegemist on e, esimese korraga, kus e, Lissaboni lepingu alusel toimus eelarve menetlemine e, aga praegusel hetkel on makseassigneeringud väiksemad kui eh, möödunud aastal. Eh, nõukogu eh, ütles, et kaheteist tuhande, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on tunduvalt suurem vajadus väljamakseteks asjad ei ole nii pahad kulukohustuste osas, aga me peame selle perioodi jooksul, kui meil tekivad uued vajadused, jälle võtma vastu muudatuseelarved täiendavad eelarved ja meil ei ole mitte mingisuguseid hoobasid, meil on vaja lisaraha näiteks eh, teadustööks ja nii edasi, me saame aru, et olukord liikmesriikides on väga tõsine, ei ole kusagilt raha tulemas, aga praegusel hetkel, me praegusel hetkel lihtsalt jagame raha ümber selleks, et oleks võimalik investeerida tuleviku nimel. suur tänu, härra Abad. ja nüüd härra Kavaljo üheks minutiks president, volinik. mul on hea meel, et me üldse kokkuleppele jõudsime. ja äh, äh, nõukogu äh, ikkagi lõpuks leppis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvega väga hea, et me saime kasutada ka kakssada miljonit eurot lisaraha paindlikkusinstrumendist see aitab meil tõsta meie konkurentsivõimet. mis puudutab nüüd seda eh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet, siis ma tooksin teile mõned näited. näiteks meil on eh, uus programm, mis peab eh, tõstma võimekust SME-de osas ja see on väga hea. Palabra por dos minutos la señora Matera ja nüüd eh, eh, proua Matera kaks minutit. volinik, nõukogu juht. ma tahaksin kõigepealt tänada neid kolleege, kes võtsid osa läbirääkimistest, kes osalesid eh, lepitusmenetluses nõukoguga. töö oli keeruline tegemist on praegu kärpeajaga E, riikide e, eelarved on juba praegu väga suuresti kannatanud ja arvestades kõike seda, on tulemused e, positiivsed. mis puudutab Rahvapartei prioriteete, siis ma viitan ühe, üks A-le, see viib meid kasvu suunas. see aitab parandada inimressurssi väga hea, et Erasmus Munduse osas muutusi ei toimunud, kuid siiski minu jaoks on täiesti vastuvõetamatu, et teist aastat järjest nõukogu keeldub tegemas sammugi edasi eh, horisontaalselt. Nad ei pole nõus mitte mingisuguste muutustega eelarve osas üks koma viis protsenti ähm, kulukohustuste osas on täiesti vastuolus äh, komisjoni poliitika. kui me vaatame prioriteete, mis on meil äh, majanduslanguse ajal, siis me peame mõtlema strateegiale, aga lepitusmenetlusest tuleb välja äh, lahknevus ja see on väga murettekitav kulukohustuste ja maksekohustuste osas ja ma ütleksin, et see tulemus võib tegelikult õõnestada meie kodanike usaldusväärsust, meie kodanike usaldust selles osas, et Euroopa Liit saab üle nende suurtest majandus- ja sotsiaalsetest raskustest, millega me silmitsi seisame. suur tänu, nüüd kaheks minutiks härra Rüübich suur tänu, härra president, härra volinik Levanovski, ma sooviksin õnnitleda selle eelarve läbirääkimiste äh, lõppemise puhul, ma usun, et see on eeskujuks ka meie liikmesriikidele, mis puudutab nüüd makseid, siis me peame ka vaatama seda keskmist, äh, mida kohaldatakse ka liikmesriikides ning ka kulukohustuste assigneeringute puhul me peaksime liikmesriike üles kutsuma mitte ületama seda piiri, mis me ise oleme endale paika pannud nii et ma arvan, et ähm, siin me peame ka vaatama, millised on põhimõtted olnud äh, läbirääkimistel ja see peaks ka olema teatav automatism, et äh, kui Euroopa Liidu tasandil teatavad piirangud paika pannakse, et see ähm, enesedistsipliin ka liikmesriikide poolt ähm, üle võetakse ja et ei võetaks suuremaid võlgu. ma sooviksin komisjoni tänada eelkõige selle eest, et, et programm Erasmus äh, ajakirjanike jaoks, mille me eelmisel aastal katseprojektina sisse viisime ja mille üle võttis äh, Nelli Kruus volinikuna ja et tegu on siis äh, programmiga ajakirjane jaoks, kes ähm, liiklevad meie pealinnade vahel, et koguda ähm, infot ja kogemusi erinevates valdkondades ja kes äh, mõjutavad sellega sotsiaalsete võrgustike kujundamist äh,, televisiooni ja ajakirjanduse valdkonda ja ma usun, et siin nende ajakirjanike kaudu meil õnnestub ka Euroopa Liit oma kodanikele lähemale viia ja ma loodan, et ka, et Erasmus eh, programm, mis on ette nähtud eh, noortele ettevõtjatele, ka edasi eh, läheb, sellepärast et siit tulevad uued töökohad, uued ettevõtted, tekivad uued võrgustikud, mis toovad kasu meile kõigile. ma soovin tänada komisjoni ka selle eest, et nad on avanud võimaluse ka äh, noorte olümpiaadi äh, toetada. ma arvan, et äh, inimeste kokkutoomine just spordi all kõikidest riikidest on äärmiselt oluline meie ühiste eesmärkide saavutamiseks. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Kelly. kõigepealt tahaksin ma tervitada kokkulepet, mis on saavutatud. arvestades praegust majandusseisu, peame me kokkulepituga leppima. võib-olla järgmisel aastal saame eelarvet suurendada või veel kaugemas tulevikus. ma tahaksin keskenduda spordile uus ja samuti uuele eelarverida, reale, mis puudutab merd. tahaksin tänada volinikku Tamanjak-, Tamanjakit selle eest, mida ta on teinud. ma arvan, et potentsiaal uute töökohtade arendamiseks mereressursse kasutades on äh, väga hea. eriti, mis puudutab näiteks taastuvenergiat Atlandi ookean äh, probably on, äh, on tõenäoliselt üks ookean, kus me saame väga palju ära kasutada tuuleenergiat näiteks. samuti saame kaevandada erinevaid maavarasid mere alt merepõhjast ning loomulikult mereäärne põl- äh, ja vesiviljelus on samuti suurepärane võimalus näiteks täiendada kalavarusid meres, äh, tagada see, et meil on tõesti oma kasvatatud tervislik kala ja me ei pea seda kuskilt kahtlastest allikatest sisse vedama ning äh, mis puudutab minu kolleegi Rüübi sõnavõttu, Äh, siis äh, minu arvates on väga oluline ka Erasmuse vahendite kasutamine spordi jaoks, sest ka selles valdkonnas on väga tohu-, suur äh, potentsiaal ning sport aitab lahendada majanduslikke probleeme, aga aitab lahendada probleeme ka tervise vallas inimesed tahavad üha rohkem raha selleks, et teha uurimistöid erinevate haiguste raviks, aga kõige lihtsam lahendus on nende haiguste ennetamine ja seda saab teha, kui inimesed elavad aktiivselt juba noorest east peale, aitäh. aitäh, härra Kelly. ja nüüd algab vaba mikrofoni voor. härra Kozlovski kõigepealt. president, volinik kõigepealt äh, tahaksin äh, teid tänada selle eduka tulemuse eest, äh, selle eest, kuidas teil on õnnestunud leida kompromisse kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas. loomulikult me ei ole saavutanud seda, mida komisjon esialgselt välja pakkus, aga ikkagi. samuti tahaksin tänada eesistujamaad Poolat sest ka nemad osalesid äh, läbirääkimistel ja andsid oma panuse läbirääkimiste edusse, nad tahtsid, aitasid kaasa kompromissi leidmisele institutsioonide seisukoha ja liikmesriikide seisukohtade vahel. kärped oli reaalsus, aga nad õnneks ei mõjuta äh, ühtekuuluvuspoliitikat, mis on Euroopa Liidu poliitikatest arengu seisukohalt kõige olulisem ning kriisitingimustes tagab see poliitika piisavate investeeringute taseme Äh, kuna meil on olemas selline eelarve, siis me peame pöörama rohkem tähelepanu ka äh, varudele ja nendele valdkondadele, kus vahendeid ei ole piisavalt hästi kasutatud. aitäh! ja nüüd äh, härra Rüübich üheks minutiks. vabandust, härra Ruubiks, ütleb esimees aitäh! ka mina olen nõus paljude e-, eelkõnelejatega sellega, mida nad ütlesid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve kohta. ma leian, et nõukogu ettepanekud, mis puudutavad näiteks eh, nii kulukohustuste kui maksekohustuse assigneeringuid, lähevad liiga kaugele. kui me vaatame eelarvet, siis Äh, siin äh, on paljud nõudnud juba reservide kasutamisele võtmist. mina isiklikult ei usu, et äh, nõukogul on õigus summasid erinevate rubriikide alt lihtsalt reservi panna. me peame vaatama, kui suured need reservid on, mis meil eelarves on ja erilist tähelepanu tuleb meil pöörata halduskuludele. aitäh ja proua Morgantini järgmisena aitäh, kallid kolleegid. ma leian, et kompromiss, mille me saavutasime lepitusmenetluse käigus, on äh, rahuldav meil on olemas vahendid selleks, et toetada VKE-sid ja samuti selleks, et toetada Frontexit, meie välispiiride ametit. nii et, et ma äh, tegelikult ega me midagi rohkemat oodata ei saagi, võib-olla Äh, oleks pidanud tegema suuremaid kärpeid mõningates valdkondades, kus selliseid kärpeid oleks saanud teha, näiteks suhted Aasia ja Ladina-Ameerika riikidega. samuti räägitakse selleks, et me peame äh, eraldama rohkem raha Türgi, äh, Küprose Türgi kogukonna toetamiseks. mina arvan, et me ei tohiks toetada inimesi, kes ebaseaduslikult okupeerivad meile kuuluvat territooriumit Äh, äh, aga igatahes me oleme saavutanud, mida me tahtsime saavutada, suur aitäh. härra Morganti oli eelmine kõneleja. kas härra Rüübik soovib protseduurilist küsimust tõstatada? ma soovisin ainult öelda, et minu koha pealt on kõrvaklapid äh, ära kadunud ja minu meelest see ei ole üldse meie kogu vääriline, et minu koha pealt kõrvaklapid ära varastatakse. me vaatame, kas me suudame selle probleemi lahendada, teatame kohe turvateenistusele. tegemist on tõesti väga tüütu asjaga. ja nüüd saab sõna äh, härra Levandovski aitäh, president. me arutame siin väga tagasihoidlikku eelarvet aastaks kaks tuhat kaksteist, mis jääb allapoole ühte protsenti liikmesriikide SKT-st ja vaatamata sellele, et institutsioonide pädevused Lissaboni lepingu järgi on kasvanud ja on, on ka üha rohkem neid probleeme, millele tuleb ühiselt reageerida ja äh, kuigi võib-olla äh, äh, nominaalselt see eelarve on kasvanud, aga tegelikult mitte, siis me ei palu hakata säästma, me palume et, et üheksakümne nelja protsendi ulatuses igasugused tegevuskulud väheneksid. ja seetõttu ma tahaksin vastata mõne, mõnedele kõnelejatele, kes siin meid süüdistasid, et eelarve on kasvanud, aga äh, teised teevad jällegi kärpeid, asi ei ole selles, see kehtib ainult äh, nelja riigi kohta. Portugal, Kreeka, Iirimaa, Hispaania, seal on eelarved vähenenud, kõigi teiste liikmesriikide eelarved on kasvanud, sealhulgas ka Ühendkuningriigi eelarve ja Taani eelarve vaatamata kõikidele säästudele on meil ka teatud kohustused, me peame tegema teatud makseid Euroopa eelarvesse. Euroopa eelarve peab olema alati tasakaalustatud ja me ei saa süüdistada liikmesriikide tasemel tehtud ähm, valede otsuste eest Euroopa eelarvet. väga heaks näiteks Äh, väga hästi selgitasid äh, seda äh, proua Jensen ja härra Vaughan Walesist. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et mõnede, mõnedel parlamendisaadikutel on harjumus oma kriitiline sõnavõtt ära teha ja siis saalist lahkuda, enne kui ma neile vastata jõuan, aitäh! aitäh, volinik, ja nüüd saab nõukogu nimel sõna härra Dominik aitäh, härra president. daamid ja härrad, loomulikult me võime pidada seda arutelu, mis puudutab äh, maksekohustuste assigneeringuid ning alati on inimesi, kes ei ole olukorraga rahul. Äh, lugu on täpselt sama, kui me räägime riikide eelarvetest. mõned inimesed on alati rahulolematud äh, selle üle, et teatud äh, valdkondadele on eraldatud vähem raha. aga me peame silmas pidama seda, et meil on Euroopas keeruline aeg, liikmesriikides on keeruline aeg ja raske on leida täiendavaid vahendeid. aga minu jaoks kogu selleaastasest eelarvemenetlusest äh, tuleb välja kaks olulist sõnumit ning neid tuleks rõhutada ning meeles pidada. kõigepealt selle aasta eelarvemenetluse käigus kinnitas see menetlus, et me saame ikkagi Euroopa Liidus äh, rasketest probleemidest kõnelda ning neid probleeme lahendada, kasutades ainult ühenduse meetodit. see on väga oluline sõnum, sellepärast et me äh, tegime just nimelt seda, mida Lissaboni leping ette näeb, selleks et kokkulepet saavutada, meil ei ole vaja mingeid muid meetmeid, mis lähevad institutsioonidest kaugemale ning see on üks väärtus, mida me peaksime kalliks pidama ning äh, me siin andsime eeskuju tervele Euroopa Liidule, me näitasime, et ühenduse meetod endiselt toimib. teine väga oluline element on see, et äh, vaatamata kriitikale, äh, mida paranduseelarve number kuus on põhjustanud, on siiski selge, et parlamendi poolt võetud kohustused ning nõukogu poolt võetud kohustused äh, on sellised, millest peetakse kinni, me võime praegu arutada selle üle, et kas kakssada miljonit, mis on eraldatud, on õige summa või ei, aga kõik, kes äh, lepitusmenetluses osalesid, teavad, et äh, need kõnelused puudutasid just nimelt seda summat. kas me otsuse langetamise hetkel saame just olla kindel, et eelarvel on just seda summat vaja, sellele me oma aruteludes keskendusime ja mitte sellele, kas raha eraldada, vaid lihtsalt sellele, kui palju raha eraldada. minu hinnangutes on need kaks väga olulist elementi, mis selle eelarvemenetluse käigus välja tulid ja mida me ei tohiks unustada me oleme suutnud edukalt ellu rakendada Euroopa Liidu kokkuleppeid, Lissaboni lepingu sätteid ja sellest peaksimegi kõnelema. aitäh! ja nüüd härra Lamassoor. Teile, teie saate siis viimasena sõna selle arutelu käigus. suur tänu, härra president! ma äh, vastaksin äh, nõukogu analüüsile Euroopa Liit on kahekümne seitsme liikmesriigi liit ja me kuuleme siit-sealt erinevaid soove, soovitakse, et teatavad äh, Euroopa Liidu liikmed äh, rohkem koostööd teeksid, kuid kuid see Euroopa Liit, mis toimib, ongi kahekümne seitsme liikmesriigi äh, liit ja ka selles väga keerulises äh, ajas me jõudsime eelarveni ja Euroopa Liit vajab häid uudiseid. ma sooviksin siin tänada kõiki kolleege, ma sooviksin meenutada ka ähm, seda, et ma soovin äh, nõukogu õnnitleda ka selle puhul, et nad selle ühehäälselt vastu võtsid, Euroopa Parlament äh, praegu hakkab kohe hääletama selle osas. kõigepealt me hääletame institutsioonide vahelise lepingu osas, samas me hääletame siis ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas ja paranduseelarve projekti number kuus aastast kaks tuhat üksteist osas ja siin on tegu ühe poliitilise kokkuleppega. nii et ma kutsun siin kolleege üles toetama seda suure häälteenamusega. me, me kindlasti ei suuda seda ühehäälselt vastu võtta, nii nagu nõukogus, kuid me võime jõuda selle lähedale. suur tänu, härra Lamassuur! ja sellega on eelarve arutelu lõppenud me teeme kõigepealt viieminutilise lühikese pausi ja kell kaksteist alustame hääletusega.